öeldi, aga aitäh ettepaneku eest. nüüd läheme hääletuse juurde. jah, pärast seda, kui ma olen teatanud, et kirjalik deklaratsioon äh, mille Veli Maier, härra proua Wikström ja proua Asada on esitatud äh, Famagusta kohta on enamik äh, parlamendisaadikute allkirja saanud. annan proua Azadale minutiks sõna. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Lugupeetud parlamendisaadikud. Euroopas on koht, Euroopa Liidu territooriumil on selline koht Küprosel, mida piirab okastraat. Tega, tegemist on linnaga, kus on tuhandeid mahajäetud maju, koole, lasteaedu, kirikuid, spordiväljakuid, mänguväljakuid. inimesed unistavad päevast, millal nad saaksid tagasi pöörduda nendesse paikadesse, kus nad üles kasvasid ja selleks, et nende unistused täituksid, on väga oluline, et neid toetaks rahvusvaheline üldsus. eriti oluline on Euroopa Parlamendi toetus. ning äh, selle abi eest äh, äh tahaksin kirjalikule äh, deklaratsioonile number nelikümmend kaks allakirjutanuid tänada, tahaksin tänada teid kõiki Famagusta kodanikke nende laste, lastelaste nimel. ma tean, et see sõnum motiveerib Euroopa Komisjoni ja liikmesriiki ÜRO-d ning äh, eelkõige Türgi valitsust, et tehaks tihedamini koostööd ning rakendataks meetmeid selle probleemi lahendamiseks, aitäh! aitäh!